milles käsitletakse raportit Euroopa Liidu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta üldeelarve kohta ning samuti meil on härra Pööge raport paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta ning esimesena saabki sõna meie kolleeg Francesca Balzani, meie raportöör, palun, teil on nüüd sõna. Eh, grazie, president E tere hommikust! E, meil on kriisiaeg, tegemist ei ole ainult majanduskriisiga, vaid ka usalduskriisiga ja see mõjutab kõiki kodanikke, eriti noori inimesi, kes on kaotanud usu tulevikku. Euroopa Liit on nüüd tõesti raske katsumuse ees. strateegia kakskümmend kakskümmend on meil, mis peab nüüd tegelikult jälle usalduse taastama ja viima meid parevikku, paremasse tulevikku ja heaoluühiskonda. ning sellepärast Euroopa Parlament ongi koondanud tähelepanu eriti selle strateegia eesmärkide finantseerimisele. rohkem tööhõivet, parem tööhõive, kvaliteetsed töökohad. ka teadus- ja uurimistegevuse rahastamine on meie tähelepanu keskmes, sellepärast kolm peamist programmi saavad kõige rohkem rahalisi vahendeid elukestev õpe, seitsmes raamprogramm ja ICP programm. me peame olema järjekindlad. tähtis on oma algatused suunata just nende eesmärkide saavutamisele. me ei taha kriisivastast strateegiat, eh, sest vastasel korral oleksid signaalid valed, mis me kodanikele saadame. inimesed tahavad ju järjekindlust meilt, kõik vaatavad praegu meie poole ja mitte ainult Euroopa kodanikud, vaid ka turud on suunanud oma silmud, pilgud meile. on vaja kohe langetada otsused, nii et me saaksime oma teed jätkata. tähtis on ära nimetada positiivsed aspektid ja meil on vaja tasakaalus eelarvet. eelarve ju ei ole ainult strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärkide täitmiseks, vaid meil on vaja ka tagada institutsioonide funktsioneerimine järjekindlalt ja sellepärast me peame ka sellesse väga tõsiselt suhtuma tegema hinnanguid ja meie komisjon on väga tublit tööd teinud sellel raskel ajajärgul. ja me usume, et on võimalik saavutada need eesmärgid numbriliselt, mis meil on. on teisigi tähtsaid teemasid, Vahemerel muutub olukord, riigid Vahemere ümber muutuvad, struktuurid muutuvad ja Euroopa Liit peab seisma nende muutuste kõrval ja reageerima, kui puhkeb kriis meil peab olema uus liidriroll rahvusvahelisel areenil ja selleks me peame kasutama paindlikkuse instrumenti. selline on meie ülesanne. nii et usaldusväärsus, eh, ootused ja lootused, mida kodanikud meile panevad, on vaja täita. aga tänapäeval on meie väljakutsed teistsugused. meil on vaja tegutseda läbipaistvalt ja me ei ole siin taktikalistel kaalutlustel. me peame pidama läbirääkimisi kaks tuhat kaksteist eelarve üle selleks, et kujundada välja ühine seisukoht ja seda tuleb teha kiiresti. et tõesti meie reputatsioon maailma areenil oleks kõrge ma tänan, proua Baltsani ja järgmine kõneleja on Jose Manuel Fernandez, temagi on raportöör. suur tänu, härra president. meil on tegemist finants, majandus ja sotsiaalkriisiga ja sellepärast peavad kõik institutsioonid nägema tohutult vaeva meil on vaja hea seista selle eest, et institutsioonidel on ka vajalikud rahalised vahendid selleks, et toime tulla nende väljakutsetega ja nõudmistega, mis kodanikud meile esitavad. tegemist on kriisiajaga, aga see on aeg, mil ekstremistid, parempoolsed euroskeptikud aktiveeruvad ja mängivad inimeste hirmudega, teevad panuse populismile. Nad kasutavad ära rõõmuga selle võimaluse, et panna kahtluse alla meie institutsioonide suutlikkuse. keegi ei vaidle, et tõesti on vaja vaeva näha, teha kärpeid kõikidest Euroopa Liidu institutsioonidest. ja seda kajastab ka eelarve kaks tuhat kaksteist, tegevuskulud kõikides institutsioonides Eh, moodustavad vaid viis koma viiskümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu kogu eelarvest. ja me oleme läinud kaugemale kui need ootused, mida nõukogu meile pani viissada miljonit me oleme viienda rubriigi jaoks ette näinud, mis katab kõiki Euroopa Liidu institutsioonide tegevuskulusid ja hoolimata sellest, et meil on uued ülesanded täita, meil on uued saadikud, meil on Horvaatia eh, liitumas ning meil on palju muidki uusi ülesandeid. näiteks nagu eh, välisteenistus on aktiivselt tegutsev, nii et kõikide Mm, institutsiooni tegevuskulud on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves ainult üks protsent kasvanud ja see on palju vähem kui infla-, inflatsioon. aga me ei saa arvestamata jätta ka seda, et institutsioonid on tohutult vaeva näinud e, ja üles kutsunud energilisemalt tegutsema. E, see ei ole lihtsalt sõnakõlks, kärbete tegemine on selge, et paljudes asjades me ei saa kaugemale minna, e, kommunaalteenused, elekter, julgeolekualased kaalutlused peavad, kulutused jääma sa samaks ja mis puudutab Euroopa Liitu, Liidu Parlamendi eelarvet, ma tervitan fraktsioonide ja parlamendi juhatuse algatust siingi eelarvet kärpida ja teha struktuurilisi muutusi. juhatus on seitsekümmend neli miljonit kärpinud ja meil on toimunud mitu lepituskohtumist selles küsimuses, mis tähendab, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve on reaalväljenduses äh, kõige madalam eelarve pärast aastat üheksakümmend üheksa. aga samas meil on kaheksa uut liikmesriiki ja Horvaatia on meiega liitumas. Äh, nõukogu ettepanek tarkust lähtudes ja võttes arvasse eh, Horvaatia liitumise, on eelarve kaks tuhat kaksteist üks koma üheksa protsenti küll suurem, aga see on madalam kui inflatsioon ja hinnangud on näidanud, eh, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve tegelikult eh, kasvab kaks koma kolm protsenti ja see oli hinnang aprillikuus. ja siin ei, me arvestame, et on ka meil tegemist uute saadikutega pluss Horvaatia liitumisega. kõike seda on arutatud juhatuse tasandil ja pärast seda kärbiti veel miljoni võrra eelarvet. nii et kaks tuhat üheteistkümnenda aasta halduskuludega võrreldes on meil suuremad kulutused ette näha, Horvaatia liitumine, uued saadikud ning peab ütlema et, et null koma kaheksa protsenti on ainult Euroopa Parlamendi eelarve kasvanud võrreldes eelmise aastaga ja see on kõige väiksem kasv üldse aastate lõikes. aga samas meil on suured väljakutsed, mis meil tuleb täita. Eh, suur tänu, härra Fernandes. ja nüüd saab sõna Römer Böge, kes on ka raportöör härra president, kallid kolleegid. kui me räägime paindlikkusinstrumendi kasutamisest, siis me teeme artikli kakskümmend seitse äh, alusel ettepaneku see on siis rahv-, äh, institutsioonide vahelisest lepingust ja see on suunatud äh, nii kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kui ka naabruspoliitika jaoks tahaksin öelda, et see raport lepiti kokku eelarvekomisjonis, aga seda ei ole pandud hääletusele veel täiskogul ja põhjus on see, et me jääme truuks institutsioonide vahelisele lepingule, leiame, et asi on kiireloomuline just seoses kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. meil on tarvis kolmkümmend koma seitse miljonit rohkem vaja <clears throat> esimeses üks A-rubriigis ning ja naabruspoliitika jaoks veel kakssada kaheksa koma seitse miljonit. arvestades seda, missugused vajadused meie lähinaabruses kerkivad, kuid me teame, et paindlikkusinstrumenti on võimalik ainult siis kasutada, kui eelarvepädevad asut-, äh, asutused mõlemad seda toetavad. meil on tarvis tasakaalustatud Euroopa eelarvet ning ei ole sugugi kohane, ei ole sugugi kohane see, mida nõukogu teeb maksete osas Euroopa Parlament on praegu teinud ettepaneku, mis on pisut suurem komisjoni ettepanekust ning ja oluliselt suurem kui nõukogu ettepanek. aga osa nõukogust peab Euroopa eelarvet nagu mingisuguseks vaenulikuks asjaks ja nemad mõtlevad ainult sellele, mida nad sealt saavad, aga unustavad ühe aspekti ära kui mina siin nüüd äh, kõhklen selles, et kulukohustused makseteks lähevad, äh, siis mida rohkem ma venitan, seda rohkem tulevikus tekib meil probleeme. seda tuleb meil meeles pidada, kui me soovime vastutustundlikku eelarvepoliitikat ajada. liikmesriikides on viimaste aastate jooksul liikmesriikide eelarved kasvanud kuue koma kuuekümne kahe protsendi võrra, aga meil ainult kolmkümmend seitse protsenti, aga meie oleme pidanud ju hakkama saama laienemistega kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kakskümmend kolm kahekümne seitsmest liikmesriigist kulutas rohkem kui eelmisel aastal ja paistab, et kahe tuhande kahekümne se-, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on see number juba kakskümmend neli sellepärast ongi see, mis meie ees praegu seisab, see on väga tõsine ettepanek, mille parlament teeb ja see võimaldab nõukogul vastu võtta kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jaoks mõistliku eelarve tegemist on kõige väiksema kasvumääraga, null koma kaheksa protsenti ja me arvestame, jätame kõrvale siinjuures äh, Lissaboni lepingu mõjud ja Horvaatia ja kokku on siis kasv üks koma üheksa protsenti, aga ma arvan, et see eelarve on äh, e-, meie koja huvides, meie oleme oma kodutöö täna ära teinud ning ei ole mingisugust mõtet esitada selliseid muudatusettepanekuid, mis on suunatud oma mingisuguste valijatele meeldimiseks, aga aga järgmine finantsperiood on selline, kus in, kõik institutsioonid peavad vaatama, kuidas tõhususe arvelt säästu saavutada, nõnda et Euroopa Liitu tervikuna me ei kahjusta ja kui iga, kui iga institutsioon oma osa ära teeb, siis äh, parlament ei taha kindlasti kõrvale jääda. suur tänu, härra Pööge. nüüd kuulame härra minister Jacek Dominiki eh, nõukogu poolt. härra president, auväärsed parlamendiliikmed, kuulasin suure huviga seniseid sõnavõtjaid ning mul on väga hea meel kuulda, et kavatsetakse võtta vastu kiiresti realistlik kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve. me kõik teame, missuguseid jõupingutusi liikmesriigid praegu teevad ning me kõik teame, missugused on piirangud mitte mingil juhul ei soovi me mingisuguseid negatiivseid sõnumeid avalikule saata sel ajal, kui liikmesriigid püüavad konsolideerida oma eelarveid. ning meenutaksin teile, et liikmesriikidel on saavutatud kokkulepe aga päris väikese enamusega ainult kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve suhtes see kaks koma üheksa protsenti kasv kulukohustuste osas võrreldes veel läinud aastaga ning kahe koma null kahe protsendiline kasv maksete osas on just see, milles kokku lepiti. nõukogu on seega hoidunud ülemmäärade ületamisest, mis on äh, mitmeaastases äh, finantsperioodis ette nähtud. nõukogu tahab olla valmis selleks, et et meil jääks ka erakorraliste olukordade jaoks väikesed varud ja meile tekitab muret see, et mõned parlamendi ettepanekud aga ületavad neid ülemäärasid ning nõukogule teeb see muret, samuti teeb muret mm, hääletus, mis on suunatud äh, maksete suurendamisele ja mis ületavad isegi komisjoni ettepanekuid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve jaoks. loomulikult soovib Euroopa Parlament täita neid kohustusi, mis nad on prioriteetidega seoses võtnud, aga maksete tase peaks olema lihtsalt piisav, kuid mitte ülemäärane. me peame kõik mõistma, et liialdused maksete puhul viivad tegelikult ju ülemääraste eelarve puudujääkide juurde liikmesriikides. ning see tähendab seda, et võetakse ka rohkem laenu, kuid arvestades seda, mis kapitaliturgudel toimub, on see lausa hoolimatu. oluline on kasutada neid vahendeid, mis meil möödunud aegadest järel on ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet tuleb vaadata vägagi mõistlikult nõukogu on mures, et parlament kavatseb hääletada nende suurenduste üle, mis ületavad ülempiire rubriikides üks A ja neli. ja suurus on seal umbes, suurusjärk on umbes kakssada nelikümmend miljonit. ja ITER-i projektist rääkides tahaks nõukogu seda, et jõutaks lisarahastamise osas kiirele kokkuleppele. ja nõukogu kahetseb seejuures seda, et Euroopa Parlament lükkas tagasi äh, ettepanekud äh, ümberkorralduste osas ITER-i projektis. nõukogule teeb samuti muret see, mis toimub äh, rubriigi üks B osas, kus parlament soovib suurendada kulutusi kaheksa protsendi võrra, nõukogu võtab teatavaks parlamendi jõupingutused, mis on suunatud sellele, et vähendada rubriiki neli. nõukogule teeb aga väga muret see, et parlament tahab seada piiranguid CFSB rahastamisele aga viienda rubriigi puhul soovib nõukogu ranget kontrolli halduskulude üle ja saavutada seda institutsioonide vahelise tihedama koostöö ja tõhususe abil ning see tuleb, äh, see on vajalik just selleks, et kasutada kohaselt meie piiratud vahendeid, arvestades üleüldist fiskaalset konsolideerimist liikmesriikides minu arvates ei ole nõukogu ja parlamendi vahel erimeelsusi Euroopa Liidu prioriteetide osas. Neid eh, tuleb toetada meie kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve kaudu. aga erimeelsused kerkivad üles summadest, mis on äh, ette nähtud, eriti muidugi maksete puhul. Need tasemed tuleks määrata niiviisi, et eelarvet, liikmesriigide eelarveid mitte üle koormata ning samuti tuleb ja et nad ei peaks siis piirama oma eneseeelarvetes muid tähtsaid kulutusi. lõpetuseks tahan korrata üle selle. Äh, nõukogu loodab ja soovib, et eelarveprotsessi järgmised sammud äh, edenevad konstruktiivses õhkkonnas, nõnda et kõik pooled võiksid tulemusega lõpuks rahul olla, aitäh! ja nüüd äh, saab Euroopa Komisjoni nimel sõna härra Levandovski, suur tänu, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, äh, septembri täiskogul me alustasime nõukogu ettepanekut ning nüüd arutame parlamendi ettepanekut enne, nad paar tundi enne seda, kui see lõplikult otsustatakse. on täiesti selge, et Euroopa Parlament on nõukogust erinevatel arvamustel väga olulistes küsimustes ning kui nõukogu eh, soov jääb, soovib enda eh, seisukohtade juurde jääda, nagu arvata võib, eh, sest siin on praegu väga erakorraline kolmnurk, siin on härra Pusek, härra Dominik ja ka äh, Äh, volinik on kõik ühest riigist äh, pärit, kui, kui äh, karta on, et kui me hakkame esimesel detsembril lepitusega tegelema, siis see kestab vähemalt kakskümmend üks päeva. nüüd, mis puudutab nüüd parlamendi üldiseid seisukohti, mille ta väljendasid eelkõnelenud raportöörid, siis meie komisjonis tervitame kui parlamendi seisukohta taastada esialgne eelarveprojekt ning Euroopa Parlament samuti äh, on eh, eh, pealkirjas üks, eh, eelarvereas üks A taastanud, taastanud olemasolevad eelnevad vahendid ja mis see, ja rubriik, jah. me rubriigis üks A ning me toetame Euroopa Parlamendi poolt tehtud ettepanekuid, ma arvan, et me peaksime pisut paremini finantseerima kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke, see on oluline majanduskasvu ja tööhõive jaoks peaksime üritama eh, seda ära kasutama praeguse Euroopa eh, pingelises eh, majandus- ja finantsolukorras. me oleme paindlikkusinstrumendi poolt, eriti selles osas, mis puudutab naabruspoliitikat, see on väga tundlik teema, mis puudutab kõiki institutsioone Eh, peame eh, tegema kõik selleks, et meie naabrid oleks võimalikult stabiilsed ja me ei saa seda teha ilma vahendeid kasutamata. nüüd, mis puudutab eh, siis, mis puudutab siis ole, olemasolevaid vahendeid, siis räägitakse neljasajast miljonist, kuid me ei saa seda ühekordselt välja käia, see on, see, see on seotud piirangutega rubriigis neli ning komisjon esitas eh, kompromissmuudatusettepaneku. kuid eh, neid on võimalik kasutada ainult siis, eh, kui ehm, see, me tegutseme paralleelselt, mitte ei, mitte ei vaidle, nagu minevikus tegime. nüüd, mis puudutab makseid, siis see on alati väga keeruline teema. meie eelarveprojekt võttis aluseks panus, võttis arvesse panuseid kõigist liikmesriikidest ehm, ning see jäi üheksa miljardit alla ehm, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ehm, varudele, kuid ma võin nüüd taaskord teile kinnitada, et maksed muutuvad, see ei ole ebatavaline finantsperspektiivi lõpuperioodil. me pöördume, oleme teinud pöördumise Äh, maksete saamiseks praegusel hetkel kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus on makseid ebapiisavalt. ning äh, me praegusel hetkel ei äh, saa olla nõus nõukogu ettepanekuga vähendada makseid seoses inflatsiooni muudatustega meil on niigi vähe äh, vahendeid, et finantseerida näiteks teadusuuringu, teadustegevust ja innovatsiooni. ja mis puudutab haldusfinantseeringut, äh, siis äh, me ei saa nõus olla nõukogu seisukohaga, parlament leidis nagu ikka, et varusid peaks selleks olema ja loodetavasti lepitusmenetluse käigus on võimalik seda saavutada ma arvan, et me peaksime eh, toetama ka eh, pilaat, pilootprojekte ning ettevalmistavaid tegevusi. ja lõpuks eh, teeme lisajõupingutusi selleks, et et totaalväärtusest vahendid juurde saada, kuid õnnetuseks viimastel nädal, nädalatel näiteks põllumajandusnõukogu ei saanud õigusliku aluse osas kokkuleppele ning äh, sellega seoses komisjon on sunnitud vähemalt osa maksetest äh, reservi panna, see on kolmsada nelikümmend miljonit eurot viiesajast. praegusel hetkel on veel võimalus äh, tegutseda ja meil on veel võimalik kogusumma vabastada, kui me igakülgselt tegutseme. nüüd enne lepitusprotsessi algust peame võimalikult ajakohastatud andmeid selle kohta, kuidas asjad äh, arenevad, äh, mida teha järgmisel aastal ja äh, üritame teha, täita oma rolli selleks, et kõik meie lubadused kahe tuhande üheteistkümnendal aastal täidetud saaks. On behalf of the committee for ning nüüd välisasjade komisjoni nimel saab sõna Maria Muniz de Urquiza. suur tänu lugupeetud nõukogu esindaja, volinik, mida öelda teie äh, rubriigi neli, neli kohta, millest juba ei teaks äh, äh, tegu on olulise kategooriaga, mida väga vähe rahastatakse, mida on vajalik selleks, et Euroopa kohustusi täita, nii et need kohustused aina kasvavad. peame oma lubadusi täitma, me soovime, et Euroopast saaks tegija maailma tasandil ja meil peaks olema selleks rohkem vahendeid ja seda eriti just praegusel aastal ning selle rubriigiga eh, peame eh, finantseerima oma eelnevalt võetud kohustusi, eh, mis vajavad järgimist ning samuti ka uusi eesmärke peame täitma, näiteks peame toetama Araabia kevadet. ning välisasjade komisjonis me tegutsesime väga vastutustundlikult äh, ning üritasime kasutada vähimat selleks, et rohkemat ära teha ning eh, näiteks tegime ettepaneku taastada eh, komisjoni eh, eelarves ette nähtud vahendeid selleks, et toetada näiteks tegevust Palestiinas ja kõneleja katkestatakse ning samuti ka teistes eelarveridades kõneleja katkestatakse. <coughs> järgmisena saab sõna Charles Görens arengu. härra president, minu Eh, arengukomisjonil eh, on järgmised ettepanekud. soovitame meenutada, et liidu eelarve eh, rubriik on alarahastatud ning ilma rahastamisvõimalusteta ei saa aastatuhande eesmärke täita. teiseks me nõuame, et Araabia kevad vajab samuti lisavahendeid, kui selleks on eesmärgid, kuid mitte vahendeid. meil on vaja lisavahendeid kasutusele võtta ning sama võib ka öelda kliimamuutuste kohta arenguriikide toetamisega. kolmandaks, me peame oma vahendeid eh, kasutama selleks, et eh, vahendada vaesust eh, vaesemates riikides ning meil peaks olema piisavalt vahendeid selleks, et Euroopa Liidus vaesust vähendada. neljandaks, paljud meie seest arvavad, et ilma lisafinantseeringuta ja finantstehingute maksuta, ei ole meil piisavalt vahendeid selleks, et oma eesmärke saavutada Euroopa äh, mm, arenguraamistikus. suur tänu, järgmisena Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon. suur tänu, härra president. majanduslike raskuste ja äh, fiskaalkärbete ajal tuleb jätkata investeeringutega selleks, et tagasi homme saavutada äh, majanduskasv ja heaolu. Inta komisjonis me oleme need algatused kõik heaks kiitnud. äriühingute platvorm anda, andmaks panust majanduse kasvu ja muudki mm, algatused on kõik ühel häälel heaks kiidetud INTA komisjonis. sellega me avame uksed paljudele VKE-dele, kaasame nad globaalsesse kasvu ning teiseks loome ja laiendame ka Põhja-Aafrikas äritegevust, eh, seda mentorlussuhtete ja partnerlussuhete kaudu. ja minu komisjoni liikmed on näinud, et need projektid on väga tulusad ning ma tõesti südamest loodan seda, et ka nõukogu sedasama arvab uh,. ma tänan kolleeg Ole Lodvingston majandus- ja rahanduskomisjonist, palun huvudbudskapet från ekonomiutskottet är... ma tänan. peamine sõnum majanduskomisjonilt on järgmine. see uus äh, eh, finantsjärelevalveasutus peab saama oma käsutusse ka piisavalt rahalisi vahendeid, et tõhusalt tegutseda. on selge, et parlament peab saatma teele signaali selle kohta. meil on vaja, et see asutus väga kiiresti tööle hakkaks ja eh, tal on vaja ka eelarvet ning see, et nõukogu seda et ideed ei toeta ja on vähedalt rahalisi vahendeid, on täiesti õigustamata. stressitestid, mis on läbi viidud pankadele, ei ole olnud piisavalt tõhusad, sest ei suudeta vastu seista panganduslobby tegevusele ja liikmesriikide endi huvidele. ja praegu ei ole, äh, paistab paljudele veel selge, kuivõrd raske on Euroopa pankade olukord, kuivõrd halb see on. nii et finantsasutus peaks saama sõltumatut stressi, stressiteste korraldada pankadele ja tal on vaja rahalisi vahendeid no,. No. suur tänu, meil on hea meel selle üle, et komisjon äh, komisjon Ehm, nii ettepanekute juurde tullakse tagasi tulla, eh, eriti selles, mis puudutab sotsiaalseid küsimusi. Eh, ning eh, tegu on esimese eelarvega, mis on koostatud pärast Araabia kevade vallandumist. me tervitame seda, tervitame Euroopa tegevust selles valdkonnas, sotsiaalset dialoogi, tööhõive, turu arengut äh, me soovime teha tihedat koostööd äh, oma sõpradega Vahemere lõunakaldalt ja selleks on meil vaja Euroopa eelarveabi. õnnetuseks pole see eelarve esimene äh, eelarve äh, majanduskriisi vältel. meil on vaja toetada noorte töö, tööhõivet, eriti läbi pilootprojektide, mille oleme algatanud ning samuti ning läbi projekti Eh, first Job eh, for the Young eh, üritame teha kõik selleks, et olemasolevate vahenditega selles raames kõige rohkem saavutada. ma tänan, härra president, volinik, kallid kolleegid. me praegu oleme kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve menetluses ja nagu alati igal aastal meil on vaja kokku leppida nõukoguga aga nõukogu on alati kärpinud komisjoni ettepanekut, mis juba äh, ei olnudki suur kliima- ja keskkonnaküsimustes, samuti äh, varustuskindluse küsimustes äh,. kuus koma seitse protsenti Euroopa Liidu eelarvest on pühendatud nendele teemadele ainult. ja meie keskkonnakomisjon soovib, et esialgne komisjoni eelarveprojekt taastataks ning ma tahan kiita Francesca Balzanit, meie raportööri, kes on teinud ära tohutu suurepärase töö. see pakett, mille üle läbirääkimisi pida-, peeti, omas seitset meedet ka keskkonna vallas. Need meetmed peavad jätkuma. ainult üheskoos töötades ja nõukoguga koostööd tehes on võimalik edu saavutada härra Pütikohver ITRE komisjonist, järgmine. ma tänan. ITRE-s ollakse ühel meelel, et eelarve prioriteedid peavad kajastama neid strateegilisi eesmärke, mis meil on kirjas strateegias kaksteist kaksteist ja mul on hea meel selle üle, et ka eelarvekomisjon on seda seisukohta toetanud. ITRE komisjonis on olnud kolm peamist prioriteeti, esiteks vajadus, et raamprogramm seitse oleks täiel määral ellu rakendatud selleks, et suurendada meie konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ning aidata toime tulla meie aja suuremate ühiskondlike väljakutsetega ja ei tohi raha mujale suunata seitsmenda raamprogrammi alt ja komisjon on selles suhtes üksmeelel. me teame, et võitlus saab olema raske nõukoguga, eh, aga me jääme oma positsioonidele kindlaks. teiseks, praeguses majanduslikus olukorras on meil vaja toetada VKE-sid ja kõiki programme, mis on tõestanud, et nad on abiks VKE-dele ja kolmandaks, me peame ka energiapoliitika prioriteetidele raha suunama, oleme tänulikud eelarvekomisjonile, et nad on ka seda mõistnud. ma tänan, nüüd IMCO komisjoni nimel saab sõna kolleeg Edward Košušnik ma tänan, härra president, mu daamid ja härrad, kõik räägivad kriisist, jah, tõepoolest, meie ümber on kriis ja liikmesriigid peavad väga suuri kärpeid tegema oma eelarvetes. me teeme sedasama ka Euroopa Liidu tasandil ning on täiesti ebakohane see, et Euroopa Liidu eelarve kasvab kaks protsenti, neli koma üheksa protsenti kasv, mis meil siin on, näitab minule küll, et selle ettepaneku autorid elavad kuskil fantaasiamaailmas. mina olen ka kasvu poolt eelarves, aga argumentatsioon on vale ei saa lihtsalt suurendada kõikides rubriikides rahalisi vahendeid, meil on vaja ikkagi mõelda ennekõike projektide tulemuslikkuse peale ja need projektid, mis ei ole elujõulised, mis ei toimi, tuleb hüljata. ja meil tuleb suunata oma rahalised vahendid siseturgu näiteks. see on ju meie tulevase liidu konkurentsivõime ja kasvu tuum. ma tänan ja nüüd transpordikomisjoni nimel saab sõnu härra Liberatski. ma tänan, härra president, volinik minister. üle-euroopalised võrgustikud on meie komisjoni prioriteediks. ja ettepanek eh, kärpida rohkem kui kümme protsenti seda valdkonda oli kõige suurem kärbe üldse eelarves. meie komisjoni jaoks aga on tegemist prioriteetse valdkonnaga liikmesriigidki ütlevad, et üle-euroopalised võrgustikud on prioriteetsed ja me teame seda meie komisjonis ja sellepärast ma tõesti ei mõista, mida minister siin räägib. ta ütleb, et äh, maksete tase ei tohiks minna vastuollu prioriteetidega, nad peavad käima käsikäes. härra volinik Levandovski tahab olla aus vahemees ja me hindame seda rolli. ma tänan. arengukomisjoni nimel saab sõna härra Laslo Surjan. suur tänu, härra president, minister, kallid kolleegid, regionaalarengu komisjon on rahul nende otsustega, mis tegi eelarvekomisjon me palume, et täiskogu ei muudaks sisuliselt neid ettepanekuid. me oleme üksteisega ühel meelel selles mõttes, et läbirääkimised käivad meil siin nõukoguga, esiteks maksekohustuste osas arenguabile, selles suhtes me leiame, et ei ole vastuvõetav aeglustada öö, <clears throat> seda protsessi, me räägime üheksa miljardilisest kärpest siin, aga regikomisjonis eh, me ei hakanud üldse kauplema sellel teemal. me arvasime, et nõukogul tuleb heaks kiita komisjoni mõtted. meil on lepitusprotsessi käigus vaja selles osas kompromissile jõuda. selleks on tarvis poliitilist tahet ministrite poolelt ja otsustajate poolelt suur tänu, äh, Põllumajanduse Maaelu Arengu Komisjoni nimel. suur tänu, kolleegid, äh, Poola eesistuja, esindaja. ma tahaksin rääkida põllumajanduse eelarvest. Euroopa Liidul on varem, rohkem kui kunagi va-, varem tarvis tugevat põllumajandust, et tagada sobivad hinnad ja jätkusuutlikkus, me kõike teame, kõik teame seda, just neil põhjustel tahaksin ma taaskord rõhutada seda, kuivõrd oluline on sobiv kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve põllumajanduse jaoks. tervitan asjaolu, et põllumajanduskomisjoni ettepanekuid võeti arvesse ning ma kutsun teid kõiki üles neid ka täiskogul heaks kiitma. kui tohiksin, siis tahaksin Äh, öelda seda, et ma olen endiselt šokeeritud äh, Põllumajandusnõukogu endistest, hiljutistest otsustest ja samuti äh, liikmesriikide bloke-, seda, et selle eest, et äh, liikmesriigid blokeerivad nüüd enim puudust kannatavate isikute toiduabi ettepanekut. sel ajal, kui meie vaidleme, on pal-, miljonitel Euroopa kodanikel raskusi ja me ei saa aru, et see on täiesti sobimatu tegevus ning ma öö, äh, hindan komisjoni nõu-, äh, jõupingutusi selleks, et lahendust leida. rahandusko-, kalanduskomisjoni nimel räägib <clears throat> Brita Raimers. president, kolleegid, volinik, nõukogu kallid kolleegid, meie kalanduskomisjonis oleme saanud hakkama sellega, et öö, oleme töötanud välja mõistliku ja tasakaalustatud kompromissi nõnda, et läinud aastate taset säilitada. oluline on, et meil on olemas raha jätkusuutliku kalanduspoliitika ajamiseks. Euroopa Liidul tuleb jätkata öö, nende kohustuste täitmist rahastamise abil, mis on võetud selles valdkonnas. sealhulgas on merendusalas teadusuuringute projektid ja muud sarnased, sellepärast kolleegid, ma tahaksin paluda teid, et selle eelarve rea hääletamisel te mind toetaksite. ning ma loodan, et läbirääkimised nõukoguga äh, viivad ka selleni, et see tase jääb alles no kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel räägib Morten Lokkegaard, palun. suur tänu, härra president. kultuurikomisjoni eh, koordinaatorina oleks minule meeldinud, et ka meie prioriteete oleks arvesse võetud. kahjuks aga nõnda see ei juhtunud. Eh, komisjon eh, leidis, et on vaja investeerida äh, neisse sektoritesse, mis toovad kaasa lisandväärtust ja on seotud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. kuid äh, äh, haridus on väga oluline osa selleks, et eesmärke saavutada, näiteks mobiil, näiteks Erasmus on programm, mis on väga suurt edu saavutanud, sport on samuti Äh, saanud vahendeid selleks, et eesmärkideni jõuda ning loodetavasti spordiprogrammid võivad äh, tõesti areneda, nii nagu üks programm seda tegema peab. ning komisjoni poolt, äh, kultuurikomisjoni poolt määratud vahendid on piisavad selleks, et eesmärgi saab. libekomisjoni nimel räägib Franziska Keller meie tahaksime vähemalt, et komisjoni ettepanekute tasemel edasi mindaks, meie leiame, et see teema on meie kodanike jaoks väga vajalik, kodanikuvabaduste nimel, nende õiguste tagamise eest piiriülesel liikumisel Euroopa kodanike jaoks tervikuna. samuti tahaksime aga hoolitseda selle eest, meil võim-, oleks võimalik raha säästa ning ma arvan, et enne uute programmide ko koostamist ja olemasolevate pikendamist tuleks äh, olemasolevaid põhjalikult hinnata ning me peaksime kindlasti võtma õppust sellest, mis äh, me sealt leidsime leiame, et kindlasti tuleks vaadata lisandväärtuse saavutamisele, samas aga ei ole mõtet luua uusi agentuure või anda olemasolevatele uusi ülesandeid, kui meil ei ole selle jaoks finantsaluseid. ega mingit asutust ei saa panna tööle, kui tal raha pole, seda tuleb siin tingimata arvesse võtta. kui me uusi programme loome ja uusi agentuure asutame, suur tänu. suur tänu. Äh, nüüd räägib proua Kohmeri äh, petitsioonide komisjonist suur tänu. petitsioonikomisjonis vaatasime äh, meie ombudsmaniga seonduvat. ombudsman on väga oluline osa Euroopa Liidust ning ta tagab, aitab äh, kodanikel võidelda äh, institutsioonide vigade vastu. meie uues eelarves on küll ette nähtud väike kasv, null koma neljakümne seitsme protsendiline ombudsmani jaoks, Eh, ombudsmanil on aga palju uusi ülesandeid, mis, eh, millest tõttu tuleb ka uusi töötajaid palgata. Mm, aga nõukogu kavatseb just seal kärpeid teha. meie leiame, et need kärped, eh, neid tuleks, ei tuleks kohaldada tagasiulatuvalt ja sest siis me teeksime küll sammu tagasi ombudsmani asutuse osas, aitäh. nüüd aga fraktsioonide nimel kolleeg Giovanni Lavia Rahvapartei eest kõigepealt Eh, president, minister, volinik, kõigepealt eh, sooviksime tänada eh, raportööre, kes on teinud ära väga tubli töö, soovin tänada kõiki neid, kes on nii koostöövalmid olnud. ning ta-, samuti tahaksin kiita komisjoni tööd eelarveprojektiga ning äh, Euroopa Parlamendi Äh, raport ähm, näitab, et me jagame ettepanekuid ja eesmärke ning see puudutab äh, nii äh, makse assigneeringuid kui, ähm, kui ähm, kulukohustusi. me peame nüüd mõtlema eriti just maksete küsimuse peale, sellepärast et finantsperspektiivid hakkavad lõpule jõudma Euroopa Parlamenti tuleb kaasata eh, Euroopa eh, majandusettevalmistustöösse ning sooviksime tähelepanu juhtida kahele olulisele rubriigile, nimelt rubriik number neli, mis, sest eh, maailmas on sündinud täiesti ootamatud sündmused ja see nõuab meie poolt olulist Äh, rahalist äh, osalust, meil on vaja selleks suuri rahalisi vahendeid, meil ei ole võimalik seda teha kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ette nähtud vahenditega. samuti meil äh, on vaja kolm koma seitse miljardit eurot selleks, et oma konkurentsivõime taastada. me me peame eh, jääma kahe tuhande, kahe tuhande, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide juurde, praeguse kriisi vältel eh, peab ehm, eh, Euroopa eelarve suutma Euroopa eesmärke taas kaitsma, loodetavasti suudame oma lähenemisele truuks jääda ja oleme endiselt avatud, koostöövalmid mõistliku eelarve saavutamiseks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 see osa, mis on ette nähtud eh, Euroopa eelarvele, kasvab vähem kui eh, riikide eelarvele ette nähtud kast-, kasv. kuid eh, mõningatel liikmesriikidel on suuremaid raskusi kui teistel. paljud riigid nagu Poola toetavad Euroopa Liitu ja selle tegevust ning soovivad Ehm, ehm, kärpeid, eelarvekärpeid vähendada, täname neid selle eest. praegusel ajahetkel oleme otsustanud olla ettevaatlikud. me soovime, et et teadusuuringud, haridus, elukestev õpe, ehm, Aafrika ja Palestiina saaksid edasigi toetatud Eh, samuti eh, tuleks aidata meie pankadel kriisist välja tulla. samuti leiame, et eelarve peab eh, kasvama. soovime, et liikmesriigid suudaks kõik koos kokkuleppele jõuda, et Euroopa väärtuseid kaitstaks ning et meie majanduslik alus tugevneks ja nüüd saab sõna kolleeg Jensen Aldest Øh, jeg vil gerne starte med at sige tak til de to ordførere fru eh, tänan sooviksin tänada kõiki kolme raportööri nad on olnud väga koostöövalmid ja avatud oma raporti koostamisel meie fraktsioonis soovime et eh, eelarve oleks võimalikult hea meil eh, oleks vaja võimalikult palju vahendeid teadusuuringute innovatsiooni jaoks, samuti poliit-, oma välispoliitika läbiviimiseks. praegu see, praegu tundub, et äh, sellealaseid ettepanekuid me võime toetada, mõningad äh, nõukogu ettepanekud on minu meelest äh, kummalised, siin räägiti kokkuhoiust just Finantsjärelevalve Agentuuri Äh, ametite juures, see on ju kummaline, me, miks me peame, miks me peaks just selliste insti-, uute institutsioonide pealt kokku hoidma praegusel raskel hetkel, see on, oleks täiesti ebamõistlik. meil oleks vaja tõelist arutelu, tõelist dialoogi, mis et mis keskenduks tõelistele probleemidele, eriti just maksete probleemidele, siin on meil tegu põhimõttelise küsimusega äh,, ja me peaksime tõesti sügavuti arutama eh, siin osas Euroopa eelarve küsimust, loodetavasti nõukogud saab, nõukogu saab aru, millised on meie tegelikud vajadused, meil on loodetavasti võimalik eh, tõsine dialoog algatada ja Poola eesistuja riigina loodetavasti näitab üles avatust ja koostöövalmidust, loodetavasti on valmis leida lahendust ja me suudame tulevikku suunatud programmi toetada ja nüüd saab sõna härra Mbokrus so suur tänu. me arutame siin eelarvet, samas Euroopa liidrid üritavad Brüsselis lahendada Eurotsooni kriisi. valitsustevahelise meetodi kasutamine ja äh, liikmesriikide ülemuslikkus Euroopa Liidu asjades on see, mis domineerib. aga tuleb võtta reaalsus aluseks näib, et ei ole ka Euroopa Parlament õppinud möödunud aasta kolmepoolsetest läbirääkimistest. ohumärgid on olemas, aga jällegi üritatakse makseid suurendada pea viie protsendi vastu võrra, nii et see tähendab seda, et nõukogu jälle detsembrikuu lõpus hävitab need parlamendi ettepanekud ja teiseks kohustuste kasv neli protsenti ja viis protsenti maksete kasv on vastuvõetamatu ka elanikkonnale eh, olukorras, kus väga ranged kokkuhoiumeetmed tuleb rakendada mõnedes liikmesriikides ja maksumaksjad on väga raskes olukorras, riigid on kriisis ja peavad kärpima oma kulutusi, samas aga peab ikka rohkem ja rohkem suunama raha teiste riikide abistamisse ja sajad miljonid eurot nüüd, mis on ette nähtud mitte ainult Eurotsooni päästmiseks, vaid kogu Euroopa projekti päästmiseks, on vastuvõetamatud. samas kärbitakse prioriteetseid valdkondi me oleme rünnanud nõukogu kärbete pärast, aga nüüd Euroopa Parlament läheb ise teise äärmusesse. ainus positiivne märk on Fernandese raport ja tõesti tõlke, suulise ja kirjaliku tõlkekulude kärbimine, need on head ettepanekud ja ECR fraktsioon toetab neid ettepanekuid, mis kokkuhoiu tagavad parlamendis. nüüd proua Helga Trüppel Roheliste fraktsiooni nimel. ma tänan, president, volinik Levanovski, mu daamid ja härrad Äh, mina olen roheliste eelarve eest vastutav ning tähtis on, et me oma loodusvarasid kasutaksime hoolikalt, mõtleksime kõik põhjalikult läbi ning kasutaksime oma rahalisi vahendeid jätkusuutlikult. jah, finantskriis on ju meile seda kõike õpetanud ning kolm Euroopa Liidu institutsiooni peavad koos töötama kui nad kujundavad tegevuspoliitikaid. me teame, kuivõrd keeruline on olukord liikmesriikides. meie ju ka oleme liikmesriikidest pärit, me ei ole mingid eh, tulnukad, kes on saabunud siia Strasbourgi, me ju teame, mis toimub Euroopa Liidu liikmesriikides ja me teame, et on viise, kuidas toetada Euroopa Liidu eelarvet eesmärgiga tagada heaolu ning meie kõigi strateegiliste eesmärkide eh, saavutamine ning tulevaste põlvkondade heaolu saavutamine ja sellepärast strateegia kakskümmend kakskümmend pälvib meie eh, tõsist tähelepanu ning meil on vaja investeerida madala ressursikasutusega majandusse, kõrgtehnoloogiasse, energia kokkuhoidu, innovaatilistesse toodetesse ning tuleviku töökohtadesse. nii me suurendame tuleviku huvides oma konkurentsivõimet, nii ühtne turg eh, võidab ja nii on meil edu ka maailma areenil mis tähendab aga, et meil on vaja ära kasutada Euroopa Liidu eelarve selleks, et toetada strateegiat kaks tuhat kaksteist ja see ei ole mingi vaenulik samm liikmesriikide vastu, vaid strateegiliselt tark samm. see on Euroopa Liidu lisandväärtus, mis toetab liikmesriikide endi jõupingutusi. jah, meil on vaja ühelt poolt kokku hoida, aga teiselt poolt meil on vaja investeerida ka tulevikku kus me saame kokku hoida? me saame kokku hoida nendes valdkondades, kus me investeerime riskantsetesse tehnoloogiatesse, nagu näiteks ITER, termotuuma sünteesi reaktor, kümme koma kaks miljonit selleks, enamik siin kojas ja nõukogu aga tahab seda väga riskantset tehnoloogiat finantseerida, meie aga seda ei taha. Euroopa halduseelarves on samuti võimalik kärpeid teha, tõlkekulud, suulise ja kirjaliku oma siin on võimalik kokku hoida kakskümmend miljonit ja kindlasti äh, ka me ei taha lühilendudel äriklassis reisida, ka siin on võimalik kokku hoida. tänan. nüüd Ühendatud Vasakpoolsete fraktsiooni nimel järgmine sõnavõtja ma tänan. esimene probleem selle kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvega on see, et see otsustati ära juba aastal kaks tuhat kuus. enne, kui kahe tuhande kaheksanda, üheksanda aasta kriis puhkes, enne kui riikide võlakoorem kriisi viis ning see ettepanek, mida me täna siin arutame, ei lahenda ega kajasta seda kriisi ka, mis on nurga taga aastal kaks tuhat kaksteist. olukord muutub väga pingeliseks, kui me vaatame Euroopa vajadusi ning valitsused samas leiavad hoopis vastupidist teine probleem selle eelarve projektiga on see, et ta on poliitiliste kohustuste pantvangis, rohkem julgeolekupoliitikale kulutusi kui haridusele, toetatakse suuri majandusgrupeeringuid ja mitte VKE-sid. rohkem raha suunatakse rahvusvahelistele ravimifirmadele kui ülikoolide ravimiuuringutele. me hindame raportööri jõupingutusi, aga palun saage meist õigesti aru, me ei saa toetada seda eelarvet. veel paar sõna selle parlamendi eelarve kohta esimest korda on nähtud vaeva ja üritatud kulutusi kärpida. ja sellepärast ma ei mõista, miks me oleme nüüd kõrvale jätnud need kulutused, eh, mida teevad saadikud ise. ettepanek on kakskümmend üks miljonit kärpida tõlke, suulise kirjaliku tõlke kulusid. aga tagajärjeks on tõsised mõjud eh, paljukeelsusele ja tööhõivele. aga mõelgem hoopis oma büroo kulutuste peale. enamik inimesi siin on kokkuhoiupoliitika poolt. mõnedes riikides on tekkinud seetõttu suur tööpuudus, kakskümmend, kolmkümmend protsenti on kahanenud palgad ja pensionid ja selles sotsiaalse ebaõigluse ja raskuste kontekstis, kuidas me siis mm, saame oma põhimõtteid kaitsta sellega, et kaitseme oma palkasid. kas me tõesti tahame sellisena ennast näidata oma kodanikele? kuidas me saame oma kodanikele silma vaadata seejuures? parlament ütleb jätkuvalt, et tema oma palgad on pühast pühamad, aga see on vastutustundetu ja sotsiaalselt tundetu ja meie igatahes eh, hääletame oma südametunnistuse poolt ja minu südametunnistust ei ole keegi mult ära võtnud. nüüd proua Marta Andreasen EFT fraktsiooni nimel ma tänan. paljud liikmesriigid peavad ju rakendama rangeid kokkuhoiumeetmeid, nüüd komisjon on neli koma üheksa protsenti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet pakkunud suurendada arvestades, kui hullus olukorras on riik, et see ei ole loomulikult vastuvõetav nõukogule aga, aga kaks protsenti kasvu on nõukogu siiski soostunud ette nägema ja minu arvates on see vastuvõetamatu ja nüüd me palume viis koma kaks protsenti suurendada eelarvet ja õigustuseks on see, et on vaja rohkem investeeringuid teha, on vaja Euroopa Liit kriisist välja viia. peatugem ja mõelgem järele, küsime endalt, mis ma-, juhtub maksumaksjate rahaga, mis juba on investeeritud Lissaboni mm, agenda eesmärkide täitmisega, miks Galileosse raha suunata, see maksab kakskümmend kaks miljardit eurot ju maksumaksjatele. miks rohkem raha edevatesse projektidesse nagu Euroopa ajaloomaja suunata, miks mitte ära kasutada ka äh, saadikute toetused siin hoopis? aga tagajärjed tulevad. kolleeg Lukas. ma tänan nüüd kolleeg Lukas Hartong. voorzitter Ik heb vandaag een enorm sterk gevoel van... härra president, ma tunnen siin déjà vu tunnet jällegi. jälle tahab parlament oma kulutusi öö, suurendada ja puudub poliitiline tahe kokkuhoiuks. Euroopa Parlament suudab kogu aeg rohkem ja rohkem küsida, isegi rohkem kui komisjon. kolm miljonit Türgi küproslaste jaoks, siis jälle raha mõttetute agentuuride jaoks sada kolmkümmend üheksa miljonit kliimamuutuse projektide jaoks, tuuleenergia jaoks ja igasuguste mõtete jaoks kakskümmend seitse miljonit arenguriikide jaoks, Iraani, Iraagi, Ladina-Ameerika jaoks ja ja siis veel sada miljonit palestiinlaste jaoks. see on skandaalne, see teeb mind väga kurvaks ja kui me küsime aga üha rohkem ja samal ajal me ei saa aru, mis igal pool toimub, mis juhtub Euroopa kodanikega. tunneli lõpus ei ole valgust kahjuks. Õnneks muidugi läheb asi äh, targa nõukogu kätte, kes saab oma vetoõigust kasutada. nüüd ülejäänud kõnelejad. järgmisena kolleeg Salvador Garriga Poledo, palun kaks minutit. president. härra president, kallid kolleegid, volinik, minister suur tänu raportööridele. Te ehm, tegite väga tubli töö ära, väga hästi suutsite jõuda kokkuleppele keerulises olukorras, sest eh, väljakoob tihti olid fraktsioonidel erinevad eesmärgid ja arvamused ja minu fraktsiooni arvates on selles, eh, ühendab see eh, eelmärk, eesmärk kokkuhoiu eh, suurte eesmärkidega, seda nii mm, kulukohustuste kui maksetega. meil on suur, väga häid põhjuseid nõuda suuremaid, suuremat rahastamist lähimus, naabruspoliitika ja Äh, energiaküsimuste lahendamiseks. ITER ulatub kaugemale kui äh, finantsraamistik. meie ei ole nõus sellega, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, eelarve selles valdkonnas saaks nõukogu poolt suuresti muudetud. loodetavasti lepitus menetlus aitab meid, nõukogu peaks siiski mõtlema selle peale, et komisjon esitab parandatud äh, eelarveprojekti selle aasta lõpuks ning äh, see näitab, et, äh, et et maksa, et, et kulukohustuste assigneerituteks on rohkem vahendeid, kui esialgu arvati. me ei saa aina kärpida teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonda. Euroopa parlament esitab esimest korda tõesti vägagi range eelarve, mille osas me leiame, et, et, et ka saadikud on ähm, teinud ohvreid äh, oma äh, kulusid vähendades ja oma äh, päevarahasid vähendades. suur tänu teile, härra Garriga. järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna härra Voogen. Uh, uh, suur tänu minagi tahaksin tänada raportööri ja eriti tervitan seda lähenemisviisi, mis äh, on tekitanud äh, selle olukorra et, et null koma kaheksa protsenti on tegelik kasv ja ma tervitan ka seda, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, parlamendiliikmete kulutusi kärbitakse, kärbitakse tõlgekulutusi ja kõike muud, mida mm, läbirääkimiste käigus kokku lepiti muidugi meie fraktsioonile oleks meeldinud olnud minna veelgi kaugemale, sellepärast me oleme esitanud muudatusettepanekuid, kus me kutsume üles kõikide soodustuste ja päevarahade mm, äh, külmutamisele kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja samuti reisikulude ülevaatamist nõnda, et vähendatakse äriklassis reisimist, et tehtaks, samuti tahame, et tehtaks võrdlev analüüs Euroopa Parlamendi eelarve ja näiteks Ameerika Ühendriikide Kongressi eelarvega. samuti soovime suuremat läbipaistvust ehituspoliitikas, nõnda et parlament oleks täielikult teavitatud kõikidest uutest ettepanekutest ehitusvaldkonnas ning isiklikult oleksin ma tahtnud minna veelgi kaugemale ja nõuda, et kõik toetused ka ülejäänud selle perioodi jooksul oleks külmutatud. meil on tarvis rohkemat tööd teha kulutuste analüüsimisel ja siis meil oleks võimalik saavutada veelgi suuremaid säästusid. me tegime hea alguse, kuid samal ajal me peame ikkagi kaitsma ka parlamendi toimimist, suur tänu! suur tänu, suur tänu ja järgmisena saab pooleteiseks minutiks äh, sõna härra Alvaro suur tänu, president. tere hommikust, volinik, tere hommikust, minister, härra Fernandes. saavutas esimest korda meie eelarves muutuse ja seda paljude-paljude aastate veel jooksul on hetki, kus äh, kõikidel on raske ja meie suutsime eh, suutsime saavutada eh, sellise teksti, mis näeb ette fondide vahendeid võimalikult hästi kasutada ja samas ka kokku hoida. meil on õige aeg mõelda selle peale, kuidas selliseid küsimusi lahendada. me suutsime hea mm, kokkuhoiu võimalused välja töötada, oleme välja pakkunud eh, kasvu, eelarve kasvu käest null koma kaheksa protsenti. kuid meie ei eh, peaks neid kärpeid reklaamima, vaid eh, peaksime eelarvet eh, võimalikult mõistlikult kasutama, peaksime välja töötama sobivad struktuurid selleks, et hästi edasi töötada meil on vaja ka eh, laiendatud perspektiivi eh, ja samuti peame olemasolevaid struktuure edasi arendama. oleksime võinud kas või eh, viis korda rohkem kokku hoida, kui me Strasbourgis ei käiks ja kui me Brüsselis vähem koosolekut korraldaks. Te pidasite kõne eest kinni, järgmisena saab sõna kolleeg Ellis Uh, suur tänu. mina tahaksin toetada oma fraktsiooni joont. nimelt me otsime e, võimalusi säästa kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvest ning ma arvan, et on siiamaani meil olnud õigus selles, et me peame silmas pidama Euroopa Liidu prioriteete kuid arvestades seda, mida me täna ja homme eriti arutame eh, muudes selle, meie kontinendi piirkondades toimuva osas, eriti mis puudutab võlakriisi, siis eh, meie kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve peaks tõesti vaatama just nimelt seda, kuidas säästa, et leida raha eh, edasiste programmide jaoks, konkurentsivõime suurendamiseks ja muude asjade jaoks, mille osas me konsensusel oleme siin kojas. samuti peame vaatama, kust me saaksime kokku hoida rohkem kui kaks miljardit eh, selles valdkonnas, kus eh, tegevus ei ole olnud piisav. me peame lepitusmenetluse käigus vaatama seda nõukoguga väga hoolega, vaatama just nimelt seda, kus me mõttetult ja ebatõhusalt raha kulutame. suur tänu, härra Ellis ja järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna härra Alfonsi suur tänu teile, härra president. Eh, minu fraktsioon jääb erapooletuks hääletamisel ja see on seotud vastuoluliste tunnetega, ühest küljest me paneme pahaks komisjoni autismi ja inertsilt eh, eh, on vahepeal toimunud ju Fukushima tuumakatastroof Saksamaal, Šveitsis ja mujal on otsustatud sellest järeldusi teha ja komisjon, nagu eelarve seda näitab, ei ole tuumaküsimustes äh, endiselt midagi mm, muutnud, endiselt kangekaelselt jäädakse tehnoloogiliselt ja keskkondlikult, äh, äh, keskkondlikult halbade lahenduste juurde. meil ei saa samuti nõus olla nõukogu poolt tehtud kärbetega äh, näiteks äh, äh, makse assigneeringut äh, vähendatakse ja seda samal ajal, kui meie vajadused kasvavad. meil ei ole mitte mingisuguseid majanduse lahendusi välja pakutud nõukogu poolt, vaid kägistamislahendusi välja pakutud. nüüd, kus läbirääkimised alanud, peaks siiski meenutama, et Euroopa eelarve pole kunagi olnud defitsiidis, meil ei ole võlgu ning äh, me saaksime eh, eh, tugevdada eh, oma poliitilisi ja majanduslikke võimalusi, sest vastasel korral me ei võida kunagi oma majanduskriisi. suur tänu teile, härra Alfonsi ning järgmisena saab härra Klute üheks minutiks. suur tänu, härra president aastaid ja aastaid on Euroopa Parlament olnud suhteliselt stabiilsel tasemel, samal ajal kui nõudmised ja ülesanded on kasvanud vägagi. see tähendab seda, et uu-, tuleb luua nullist uusi äh, institutsioone, aga selleks, et seda kõike arvesse võtta ja kõik töö korralikult ära teha, siis oleks nendele asutustele tarvis ka raha ette näha. kui me vaatame pangandus- ja rahanduskriisi, siis Euroopa Liit on näidanud seda, mis tema väärt on liikmesriikidel on tarvis olnud äh, äh, majanduse taastamise plaanid koostada Euroopa Liiduga koostööd neid äh, tehes ning küsimus ei ole mitte selles, kas Euroopa Liidu jaoks kokku hoida, vaid ka selles, kuidas kasvu saavutada nõnda, et noored inimesed saaksid töökohti ja nõnda oleks tagatud nende sissetulek. komisjoni ettepanek oli öö, jäi tõesti allapoole ootusi, arvestades aga poliitilist olukorda, tuleks eelarvet kasvatada. ja kui seda ei tehta, siis komisjon peab tegema kõik selleks, et äh, nõukogu pakutud äh, kärpeid, äh, kärbetele vastu seista. suur tänu, järgmisena kõneleb härra Morgantini, üks minut. suur tänu, auväärt kolleegid. praegusel kriisi ajal peab Euroopa leidma tõelised lahendused. peab tulema välja ettepanekutega, mis annavad lisandväärtust ning muidugi ei tohiks kärpida VKE-dele ette nähtud rahasid seitsmenda raamprogrammi raames. Frontexi puhul tegi nõukogu öö, vea, andis Frontexile uusi pädevusi, kuid ei andnud kaasa raha piirikontrolli küsimused ja rändeküsimused, eh, nendes on parlament just väga vastutustundlik olnud. samal ajal muidugi parlament eh, ei ole kärpinud reisikulusid tõeliselt, aga võiksime saavutada selle, kui me ei reisiks enam Strasburgi. Eh, lepinguid on ju võimalik muuta ja lõpuks me võiksime ka selle küsimuse ära lahendada. suur tänu, härra Morgantini. ühe minuti annan nüüd proua Bertmanile. suur tänu, härra president, armsad kolleegid. rahvapartei seisukoht kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas on selline, et peaksime pöörama põhilist tähelepanu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale aga meie järgmise aasta eelarve on kärbitud eelarve, sellepärast et teiselt poolt meil tuleb ju Lissaboni lepingu alusel juurde kaheksateist uut äh, parlamendiliiget ning liitub ka Horvaatia. see tähendab seda, et toimub kasv, äh, meil on kasv üks koma üheksa protsenti võrreldes eelmise aasta eelarvega. see on kõige väiksem kasvumäär üldse viimase viieteistkümne aasta jooksul. ka viimastel aastatel on meil õnnestunud öö, äh, võtta uusi ülesandeid ilma suuremate kulude kasvada, näiteks äh, need uued finantsturu kontrolliasutused. ma arvan, et meie põhiprioriteediks peaks olema ühise turu lõpuleviimine ning noorte inimeste äh, poole vaadates tuleb meil haridusse äh, investeerida. ma tahaksin tänada meie kolme raportööri, aitäh! suur tänu ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Lamassuur. suur tänu teile, härra president! me sooviksime tänada raportööri tubli töö eest ning lisada omapoolse kommentaari. vaevalt kaks aastat tagasi mõned kolleegid, nagu vist on unustanud, eh, suudistasid finantsministrid, et me kuulut-, et Euroopa Liit kuulutab liiga vähe ja liiga aeglaselt. ning eh, julm iroonia on selles, et nõukogu üritab praegusel hetkel leida ehm, lahendust eh, liigsele võlakoormale, milleni selline suhtumine ühis-Euroopa Parlament üritas leid-, aidata leida lahendusi, oleme teadlikud sellest, eh, milliste eh, probleemidega maadlevad praegu riigieelarved ning eh, me oleme valmis tegema muutuid maksete assigneeringuga, kuid meie tahaksime siiski jääda, esile tuua mitu olulist punkti me peame kuulutama konkurentsivõimele ning Euroopa tegevusele maailmas. teiseks, me peame eh, suutma säilitada ühtsuse eh, Euroopa Nõukogu, liiguta nõukogu otsuste ja eh, eelarve vahel, sest finantsministrite otsused tihtipeale jätavad kummalise mulje näiteks migratsiooni, poliitika või finantsjärelevalve osas. kolmandaks, õigusküsimused. nüüd need riigid, kellel kõige rohkem on Euroopa abi vaja, et eh, oma eh, traagilise ajaloo majajäämused eh, tagasi teha, need riigid ei tohi olla teiste liikmesriikide halva halduspoliitika ohvrid. kolmandaks, meil on teatud olulisi tegevusi, juhtalgatusi nagu Euroopa kaks tuhat kakskümmend Eh, meil on vaja eh, tagasi tulla majanduskasvu juurde, mis on kõige kindlam vahend selleks, et eh, võlad tagasi maksta. me süüdistame tihti panku ja turgusid selles, et nad on lühinägelikud, kuid ärgem olgem ise pimedad, sest kui sellal, kui nemad tasapisi nägemist tagasi saavad. suur tänu, härra Lamassuur ja järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Hertsog mm. -hmm Eh, suur tänu, ma tahaksin eh, tänada meie eh, raportööre ning mul on kolm lühikest kommentaari. kõigepealt, meil võib-olla raha ei ole rohkem, kuid meil on vaja rohkem Euroopat, meil on vaja tugevamat ühisturgu, meil on vaja rohkem solidaarsust, rohkem regionaalabi ja rohkem majanduskasvu ning teine kommentaar, Euroopa Liidu eelarve ei ole mitte liigne kulu, vaid investeering tulevikku see on oluline kõigi liikmesriikide majanduste jaoks ja selle abil on meil võimalik saada eh, intelligentset, saavutada intelligentset jätkusuutlikku majanduskasvu, see on oluline osa eh, ka selleks, et, eh, et saavutada suuremat tööhõivet ja võidelda vaesuse vastu. Euroopa Parlament jääb sellele kindlaks ja seda ka lepitusmenetluse vältel. me ei kavatse hakata kauplema eh, millegi osas, mis lange, paneb ohtu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. suur tänu ja järgmisena saab härra Haglund sõna. ma tänan, härra president. alustan sellest, et tänan meie raportööre suurepärase töö eest. meil kõigil on vaja mõista seda, et et läbirääkimised on alles ees. läbirääkimised nõukoguga seisavad meil veel ees ja mõned liikmesriigid ei aktsepteeri meie maksete summasid. ja sellega tuleb tegeleda. olles vastutav ALDE fraktsioonis eelarve küsimuste eest, tahan öelda, et meie pakkusime välja teha kärpeid kui me võtsime sõna eelarvekomisjonis ja sellepärast täna me jääme hääletusel erapooletuks. meil on vaja rõhud ümber paigutada, kui kõneks on strateegia kakskümmend kakskümmend, nimelt on vaja suunata rohkem raha arengusse, uurimistegevusse, innovatsiooni. tuleb mõista, et majandusolukord on praegu selline, et me ei saa äh, Äh, piiritult eelarvet kasvatada. me näeme kõvasti vaeva ja otsime valdkondi, kus kokku hoida. ma loodan, et me üheskoos leiame tõesti need valdkonnad, kus kärpeid ja kokkuhoidu saavutada. suur tänu, härra Haglund ja järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Epping. ma tänan siin küsitakse, mida te teete eh, Euroopa Parlamendis, me peame olema eh, tegelikult eeskujuks, aga me siin kokku üldse ei hoia, meie eelarve on üks koma kuus miljardit eurot hoopis kasvanud ja Euroopa Parlamendi eelarvekärped eh, jälle leidsid käsitlemist kui Euroopa vastane akt, aga tegelikult on see Euroopa-meelne akt. ECR-i liikmena olen ma alati olnud selle poolt revideerida Europarlamendi Mm, eelarvet ja koos kolleegiga ma hiljuti koostasin dokumendi, kus ma pakkusin välja võtta uus suund ja kärpida aastate jooksul kahekümne viie protsendi võrra Euroopa Parlamendi eelarvet. see uus lähenemisviis on selle dokumendi pealkiri ja me oleme saatnud selle ka eelarvekomisjonile, eelarve kontrollikomisjonile on vaja ka restoranide subsiidiume vähendada, on vaja läbi vaadata keelerežiim ning piirata keelte arvu, kui kõneks on dokumentide tõlkimine ettevalmistavas staadiumis ning kindlasti eh, prestiižikad projektid võivad muutuda hoopis valgeks elevandiks ja ko ehm, kodanikud põlgavad meid selle eest, ma tänan. järgmisena on üheks minutiks sõna härra Van Hekel suur tänu, härra president. Euroopa on tõsises kriisis ja meie oleme siin välja pakkunud skandaalse eelarve, skandaalse sellepärast, et me üldse ei näe vaeva kokkuhoiuga. me ei ole loobunud mõnedest täiesti kasututest Euroopa Liidu institutsioonidest ja agentuuridest, ma pean siin silmas Majandus-Sotsiaalkomiteed, regioonide komiteed, komiteed, ma tõesti ei tea, mida need institutsioonid kasu toovad, aga kakssada miljonit eurot lähevad nad maksumaksjale Euroopas maksma ja ma ei räägi üheksast miljonist, mis läheb Euroopa TV-le ja äh, Küprose Türgi okupantide toetuseks ja muudele mõttetustele. tegemist on skandaalse eelarvega, me lihtsalt ei suuda kärpida omaenda toetusigi ja hoida Euroopa Parlamendi kulud kontrolli all kui te arvate, et ma olen silmakirjalik, siis võib-olla te peaksime, peaksite hääldama nende ettepanekute poolt, mis tõesti kärpeid ette näevad ja sellega saadame signaali, et me oleme valmis ka ise vaeva nägema. suur tänu, härra Fannik, järgmisena saab sõna kaheks minutiks härra Marines. ma tänan me arutame eelarvet kaks tuhat kaksteist hetkel, mil Brüsselis Euroopa Ülemkogu arutab eh, ka eelarveid, liikmesriikide eelarveid ning mm, samas me hääletame ka peaksime hääletama ka abiskeemide üle. me oleme kriisis, meil on vaja töökohti juurde, investeeringuid juurde ja eelarve kaks tuhat kaksteist loobki neid töökohti, see on investeeringute programm. üheksakümmend viis protsenti ulatuses on tegemist investeerimistele suunatud programmiga ja eelarvega. me räägime sellest, et Eh, on vaja infrastruktuure, transport, energia. eelarve suunabki rahalised vahendid nendesse valdkondadesse, me oleme tugevaim globaalne majandus ja meil on vaja lõpule viia ühtse siseturu kujundamine ja teenuste turu kujundamise lõpuleviimine. me oleme seadnud eesmärgid strateegias kakskümmend kakskümmend haridus, tööhõive ja noorsugu ja eelarvegi on nende eesmärkide täitmisele suunatud. aga on liikmesriike, kes teevad suurema panuse ja liikmesriike, kelle panus on väiksem eelarvesse. aga ma ei ole näinud ühtegi uuringut, mis näitab, millist tulu tegelikult need liikmesriigid Euroopa Liidu eelarvest saavad. kui palju iga mm, eh, euro, mis läheb Euroopa Liidule, tegelikult jääb eh, liikmesriiki. samuti eh, rohkem on vaja analüüsida ka tööjõu liikumist, võib-olla komisjon teeb seda. ma arvan, et eurod, mis äh, ühte piirkonda investeeritakse, mõjutavad ka kõiki teisi piirkondi. tegemist on Euroopa Liidu tulevikueelarvega ning meie tulevik on Euroopa Liit, nii et hüljakem populism ja hääletagem eelarve poolt selle praegu välja pakutud kujul suur tänu, härra Marinescu ja järgmisena sõna, saab sõna härra Gualtieri. La rubrica quattro è strutturalmente sottofinanziata ris- neljas rubriik on alarahastatud, ütleme struktuurselt juba alarahastatud ning see on sundinud meid tegema valulikke muudatusi selleks, et kaitsta oma prioriteete, eriti näiteks Palestiinale suunatud rahad, need on ju loomulikult vajalikud, arvestades seda, missugused valikud on teinud Ameerika Ühendriikide Kongress Äh, ja ka kalanduseelarve kärped äh, on väga spetsiifilised, äh, siis samal ajal on ka väga valulikud kärped Afganistaniga seoses, aga me peame mõtlema ka selle peale, missugune stsenaarium seal areneb, Euroopa Liit on vaid üks tegelane ja ka mitte eriti domineerivas rollis Eh, kui me räägime eriesindajatest, siis see on jälle loogiline kärbe. Eh, nõukogu ei ole nõus peatükiga viiskümmend üks, mis annab eh, Euroopa Parlamendile teatud õigusi, aga sellegi see ei ole mitte Euroopa Parlament, kes on otsustanud selle kärpe kasuks, sellepärast nõukogu ei peagi olla üllat-, ei saagi olla üllatunud selle, nende tagajärgede pärast. aitäh, härra Gualtieri! ma ei näe, kas proua Jedžerška on kohal, sellepärast annan sõna proua Grillele. juba eh, teist aastat me, me, eh, me mängime pimesikku ja mm, eh, komisjon ja nõukogu ei luba meile piisavalt vahendeid selleks, et katsudagi vähemalt hakkama saada eesmärkide saavutamiseta, nõutakse eh, pidevalt eh, kokkuhoidu, tehakse suuri kärpeid olulistesse eh, programmidesse, jättes kõrvale praeguse majandusliku ja sotsiaalse konteksti me peame arendama oma tegevust kahe tuhande kahekümnenda aasta programmi raames ning toetama teadustegevust, haridust, konkurentsivõimet ning investeeringuid avalikku haldusesse Eh, sooviksin tänada proua Valsanit tema poolt eh, tehtud ettepanekutes selles osas. liikmesriikidel on eesmärgiks ainult eh, on ainult eesmärgiks kokkuhoid, regioonide olukorra raskendamine ja samuti ka kõige vaesemate kodanike olukorra raskendamine ning sooviksin siin meenutada nõukogu poolt Äh, määratud raskele äh, tulevikule, mis on ette nähtud PED toiduabiprogrammile. Äh, meil ei ole vaja eurovõlakirju, meil on vaja midagi enamat kui see hädine eelarve ja need miljardid, mida loobivad sinna-tänna proua Merkel ja härra Sarkozy, et turgusid ja panku päästa. suur tänu teile, proua Grelier, üheks minutiks saab sõna härra Van Nistelrooy voorzitter suur tänu, president. minul on vaid üks märkus. see puudutab paindlikkusinstrumendi kasutamist kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kahe eesmärgi täitmiseks. naabruspoliitika programm ja teadus- ja arendustegevus. ja need on kaks põhiküsimust, mis omavad ka lisandväärtust Euroopa Liidu tasandil ning me räägime siin ka puudustest, mis on seotud varasema rakendamisega. mina olin pühapäevastel Tuneesia valimistel vaatlejaks ja tõesti, Araabia kevad äh, vajab toetust Euroopa poolt, konkreetset äh, toetust eh, nii demokraatia arendamiseks kui institutsioonide loomiseks. samas seitsmes raamprogramm on konkurentsivõime jaoks nii täna kui homme esmatähtis. paindlikkuse instrument annab meile päris palju manööverdamisruumi, nõnda et me saaksime nende kahe prioriteedi osas saata välja õige positiivse sõnumi. oma fraktsiooni nimel tahaksin kutsuda nõukogu üles seda ettepanekut toetama, suur tänu! suur tänu ja üheks minutiks saab nüüd äh, sõna proua Kardias Saval. suur tänu. Äh, jah, äh, majanduskriis, kuid just selle tõttu on meil vaja vahendeid mis aitaks meil toetada kõiki riike, meil oleks vaja vahendeid, mis suurendaks investeeringuid riigihangetesse, sest see aitaks meil äh, näiteks tugevdada ühtsuspoliitikat või ühtset põllumajanduspoliitikat. meil peaks olema fondi, mis finantseeriks spetsiifilisi meetmeid selleks, et ähm, äh, toetada äh, põllumehi, kes said kannatada ECOLi kriisi vältel. samuti oleks meil vaja äh, suurendada toiduabi kõige vaesematele. me rõhutame siin ka vajadust tugevdada Euroopa Liidu investeeringuid, et ma ei, toetada meie solidaarset, intelligentset ja jätkusuutlikku majanduskasvu. Erasmuse programm ning eh, elukestva õppeprogramm ning eh, toi-, tegev noorsugu ning VKE-de toetamine eh, saaksid abi meiepoolsetest ettepanekutest. samuti ei tohiks eelarve unustada Palestiinat või suurendada, jätta suurendamata äh, Ähm, ähm, toetust Araabia kevadele ning sellega seoses ma sooviksin, et nõukogu ähm, teeks jõupingutusi, et jõuda ambitsioonikama Euroopa osas kokkuleppele, aitäh! suur tänu, proua Karjasaval ning äh, proua Jedževska on kohale tulnud ning anname talle nüüd sõna, teil on poolteist minutit. Szanowni Państwo, daamid ja härrad, nagu eelmiselgi aastal, on eelarve läbirääkimised meie väga rasked ka selle järgmise eel eelarveaasta jaoks. tahaksin rõhutada mitmeid aspekte Euroopa Parlamendi seisukohast, mis minu arvates on võtmetähtsusega ning kujutavad endast ka jätkusuutlikkust võrreldes varasemate aastate tegevustega tahaksin pöörata tähelepanu elukestvale õppele, äh, Youth in Action programmile ja ja kogu seitsmenda raamprogrammi mm, tsüklile. kutsun nõukogu üles toetama neid muudatusettepanekuid ning äh, lahke näoga vaatama parlamendi kavatsustele, mis on suunatud sellele, et suurendada innovatsiooni, konkurentsivõimet, anda rohkem võimalusi noortele inimestele, eriti arvestades seda, missugune on noorte tööpuudus praegu. väga raske on noortel praegu jalule tõusta tööturul ilma kohaste oskusteta. Euroopa eelarve ja Euroopa poliitika valdkonnad, neist ei piisa kunagi aga kui me toetame neid muudatusettepanekuid, siis me vähemasti näitame, mis suunas Euroopa Liit äh, taha peaks minema ja see on kasvu ja tööhõive suund. samuti hindan komisjoni ja parlamendi seisukohti seoses äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, suurend-, äh, kulutuste suurendamisega ning ma loodan, et nõukogu on ka meiega nõus. suur tänu! suur tänu ning nüüd Eh, lähme vaba mikrofoni juurde ning tegu eh, on üheminutiste kõnedega ning kõigepealt saab sõna härra Hatt. avat. Oui, merci le... suur tänu teile. praegu on, praeguse raske majanduskriisi käisus on eh, meil vägagi nõrk e, eelarve ja seda ajal, kui meil oleks vaja suuremat konkurentsivõimet, suuremat e, toetust meie põllumajandustootjatele, meil on vaja suuremaid energiaallikaid, e, meil on vaja tugevamat Euroopat, mis räägiks kõlavama häälega kogu maailmas. meil on vaja sellist eelarvet, nagu mõned kolleegid ka seda ütlesid, mis aitaks kõige vaesemaid ning mis toetaks ka meie noorust, kes on jäänud selle kriisi suuremaks ohvriks viie protsendi võrra rohkem peaks toetama elukestva õppeprogrammi ning äh, me peaksime tõstma ka äh, mobiilsust, vabatahtlikkust ja solidaarsust ähm, kõige äh, olulisemate aspektidena, mis aitaks meie noori ning me peaksime toetama samuti ka õpipoiste Erasmust. meil on vaja tõelist föderaalset eelarvet, meil oleks vaja oma vahendeid, mis näiteks, nagu näiteks Eh, finantstehingute eh, maksu, nagu seda on välja pakkunud härra Sarkozy ja proua Merkel meil, meie eelarve peaks olema tõeline Euroopa kodanike vahend töötajate Euroopa saavutamiseks ja mitte ainult tootjate Euroopa saavutamiseks. suur tänu ning järgmisena saab sõna härra Valtsitis. suur tänu, härra president ja olukord Euroopas on tõesti väga keeruline ning selleks, et leida konsensust kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas, tuleb meil teha suuri jõupingutusi. tahaksin tänada Francesca Balzanit ja teisi, kes osalesid selle ettepaneku koostamisel. jah, muidugi me ootame tänast Brüsseli otsust, aga mis iganes otsus ka tehakse seda tuleb rahastada ja sellepärast kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve võib saada ajalooliseks eelarveks, mis võimaldab Euroopal olukorda stabiliseerida. selleks, et seda eesmärki saavutada ja kolleegid on ka seda siin maininud, selleks ei tohiks vähendada investeeringuid teadus- ja arengustege-, arendustegevusse, innovatsiooni, samuti peame vaatama läbi põllumajanduspoliitika nõnda, et tulevikus äh, rahastatakse kõiki liikmesriike selles valdkonnas võrdselt see kehtib ka töökohtade loomise osas ja meie eesmärk muidugi on, põhieesmärk on eh, ressursside põhjusam kasutamine, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna proua Matera. Grazie, presidente. Vorrei... suur tänu! kõigepealt tahaksin äh, äh, kiita kahte raportööri, proua Balsanit ja härra Fernandest, väga hea kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve eest, see on tõesti parlamendi edu. vaatamata kõikidele raskustele äh,, arvestades seda praegust olukorda ja kärpekavasid, on see ikkagi, on saavutatud selline tulemus, kus kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves tõesti esmakordselt pööratakse põhitähelepanu äh, prioriteetidele, teadus-arendustegevusele, noor, noor, äh, noortele inimestele ja konkurentsivõimele. naistekomisjoni liikmena ma olen rahul, sellepärast et Daphne programmiga seotud rahastamine, mis toetab neid meetmeid, mis on suunatud naistevastase vägivalla vastu, et need, see on, see rahastamine on äh, viidud samale tasemele mida varem ette nähti. samuti on ka soolise võrdõiguslikkus, võrdõiguslikkuse valdkonnas jäetud õigele, samale tasemele, sellepärast olen rahul, aitäh! ning järgmisena saab sõna härra Van Dalen. voorzitter ik zal de beoogde verhoging. härra president eelarve kasvu mina küll ei toeta enamus parlamendist soovib nelja ja viie protsendi võrra vastavalt suurendada kulukohustusi ja makseid, aga see on täiesti vastuolus sellega, mis kõikjal mujal toimub. kõikides meie liikmesriikides kärbitakse, hoitakse kokku ja tulud ja kulud peavad olema ju tasakaalus, aga minu meelest Euroopa Parlament paneb lihtsalt silmad tegelikkuse ees kinni ja jätkab, aga jätkab samasuguses äh, vaimus nagu läinud aastatelgi, kasvu, kasvatamise suunas. vaid ühes asjas minnakse õiges suunas. eelarvekomisjon võttis äh, vastu ühe minu ettepaneku, nimelt et külmutada viisteist protsenti reisikulusid ja see, äh, mida peab peasekretär heaks kiitma siis, kui ain-, raha on rohkem tarvis ning järgmisel kevadel peame otsustama, kuidas seda viiteist protsenti on võimalik kasutada ning ma arvan, et see on just täpselt niisugune menetlus, mis meil peaks standardiks kujunema ka tulevikus. suur tänu, proov, härra Ferreira. suur tänu. Mm, me, meie praegune eelarve näitab veel kord täiesti selgelt, et, et on aeg rääkida selgete sõnadega, see eelarve on äh, väiksem, äh, kakssada miljonit väiksem kui kahe tuhande kuuendal aastal vastu võetud äh, finantsperspektiivid seda ette nägid ja seda eriti just sotsiaalsetes valdkondades, eriti puudutab see abi teistele riikidele ja vaesematele Euroopa riikidele. tegu on kahesuunalise Euroopaga, mis Äh, siin tekib ning võime öelda, et kogu selle, kogu selle, et see eelarve äh, ei ole piisav. Äh, meil oleks vaja terve maailma vahendeid selleks, et, et finantseerida Euroopa panku ning me toetame õigete asjade asemel hoopis igasuguseid sõjalisi projekte ja panku ning äh, sooviksin veel öelda äh, kärbete kohta midagi eelarves. Äh, minu meelest kakskümmend miljonit vähemalt tõlkele on tõsine rünnak mitmekeelsuse vastu ning rünnak on nad nende töötajate vastu, kes on täiesti asendamatud selle koja toimimisel. suur tänu! ma tänan komisjoni prioriteedid on hästi välja valitud, me peame vaatama ettepoole, meil on vaja uusi tulusid, luua juurde uusi töökohti ja sellepärast minu arvates Euroopa eelarve on hea just nende eesmärgide saavutamiseks. siin kolleegid kutsusid üles kokku hoidma parlamendis. näidake siis eeskuju, palun, ja hoidke kokku omaenda kulude pealt ma arvan, et meil on vaja korralikke reegleid. me tahame aastaks kaks tuhat neliteist jõuda sinnamaale, et jätta selja taha finantskriis ja võib-olla finantstehingute maks saaks äh, äh, allikaks, millest rahastada neid, kes abi vajavad. aga tähtis ka, et võlakirjad tõesti ka välja ostetaks pärast lõpus. Eh, härra Rubiks. ma tänan. kui ma vaatan seda dokumenti, mida me praegu arutame, siis pean küll ütlema, et see ei avalda mulle sugugi muljet kui dokument, mis peab meil aitama toime tulla kriisi ajal need kõik needsamad kategooriad, mõned saavad rohkem raha, mõned vähem raha, aga küll ei jää muljet, et me kavandame siin midagi meie majanduses muuta ja milliseid lahendusi välja pakkuda kriisiolukorras. ja siin ma pean väljas ÜPP-d, teadust, ühtekuuluvust, samuti seiret ja järelevalvet seirejärelevalveasutused siin parlamendis ütlevad meile tihtipeale, et miljardid ja miljardid lähevad kaotsi just vigade tõttu või ebaefektiivsuse tõttu. aga samas kontrolliasutused eelarves saavad ikka vähem ja vähem raha, mina seda oma valijatele Lätis küll seletada ei suuda. ma tänan, härra. suur tänu, härra Rubiks. härra Ben, härra Ben Perben. suur tänu, enamus kolleegidest. jah, mikrofon on nüüd sees eh, eriti Francesca Balzani eh, tahaksin tänada teda eriti suurepärase töö eest ning eh, ta läks ainult pisut kaugemale komisjoni poolt pakutud arvestest, kuid samas lisandväärtus Euroopa projektile on sellega seoses silma torkav seda eriti võrreldes eh, nõukogu pimedate kärbetega, eriti puudutab see teadustegevust ja elukestvat õpet. Need on olulised Euroopa poliitikad, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eh, eesmärke saavutada. jah, tõepoolest, eh, praegusel kriisi ajal on vaja näidata kodanikele, et me teeme tõesti kõiki jõupingutusi, kuid mitte kärpides seda olulist eelarvet me e, e, hoiame kokku omaenda tegevusest ja e, parlamendi saadikud näiteks kärbivad enda päevarahasid. läbirääkimised nõukoguga osutuvad kindlasti väga raskeks, ootan põnevusega, millal meie eelarvet hakatakse rahastama omavahenditeks, vähemalt seni riigi- ja valitsusjuhid ja finantsministrid endiselt üritavad kõik teha selleks, et meie eelarve ei oleks piisav järgmisena saab sõna härra Silvestris. ma tänan, härra president. ma olen väga rahul sellega, et eelarvekomisjon on otsustanud suurendada teist rubriiki, nimelt põllumajandus ja keskkond. kuusteist protsenti on ÜPP eelarve ja raske on kärbitud eelarvega eesmärke täita, mis on seatud aastaks kaks tuhat kolmteist. ma rääkisin hiljuti volinik Tšiolosega, kakssada miljonit on see kasv, mida me soovime ja seda kasutatakse puu- ja juurvilja kasvatajate toetuseks kriisides. meenutagem neid probleeme, mis meil möödunud aastal olid selles valdkonnas. ma loodan, et hääletusel see ka läbi läheb ma räägin ka toiduabist kõige vaesematele. õiguslik alus on olnud üks arutelu objekt, see on veel üks probleem nõukogus ja meie oleme palunud, et ka rände ja immigratsiooni valdkonda paremini rahastatakse, Itaalias on see suur probleem geograafilise asukoha tõttu. Levandovski nüüd saab volinik Levandovski. ma tänan, härra president, kuulan nüüd ära eh, selle mõttevahetuse, on mulle selge, et seisukohad jäävad erinevaks aga nüüd tuleb meil hakata neid seisukohti lepitama ning novembrikuus hakkab meil peale lepitusmenetlus. mul on sama Eh, déjà vu eh, tunne nagu härra Hartongil, me tõesti peame siin võitlust nende samade stereotüüpide ja mm, eelarvamustega, mis tegelikult ei pea üldse paika, et eh, kõik kärbivad ja meie siin aina suurendame, see ei ole tõsi. statistika näitab, et liikmesriikide eelarved kahekümne seitsmes liikmesriigis väikeste eranditega ometi kasvavad kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kaksteist ja kasvavad sellele vaatamata, et rahusid ümber paigutatakse. Eh, nominaalkasv toimub eelarvetes, aga Euroopa Liidul on meil ka õiguslikud kohustused, meil on Mm, projektid käigus ühises põllumajanduspoliitikas, meil on lepingud sõlmitud teadusuuringute vallas, me peame ka Araabia maailmale antud lubadused täitma ja see kõik tähendab täiendavaid kulutusi ja me peame eelarve loogikast kinni pidama. kõik teavad seda hästi. finantsperspektiivi lõpus öö, äh, äh, maksed paigutatakse ümber ja meil on endiselt kaheksateist koma kaheksa miljardit vähem jälle stereotüübid on, millega meil tuleb võidelda. ja on täiesti ebaaus näha Euroopa Liidu eelarve, mis on ainult väike protsent avalikest kulutustest kriisiolukorras. kui me nüüd üritame kaasfinantseerimist suurendada, riikide puhul, kes on tõesti tõelises hädas, kuus riiki, sealhulgas Kreeka, eh, suurendada kaasfinantseerimist ja vähendada nendepoolset finantseerimist, siis see tähendab seda, et struktuurifondid ja investeeringud suurenevad, aga nad aitavad kaasa ka töökohti juurde luua ja majandust turgutada ja sellega probleemist üle saada. nii et ärge otsige probleemide põhjuseid seal, kus neid ei ole suur tänu, härra volinik ning nõukogu nimel saab nüüd sõna härra Dominik. ma tänan, härra president. austatud saadikud, ma kuulasin suure huviga seda arutelu Äh, teie prioriteetide kohta ja teie lähenemisviisi kohta Euroopa Liidu eelarvele kaks tuhat kaksteist. nüüd päris aus olla, siis pean ütlema, et selle arutelu lõpus mul kaob julgus. ma mõistan, et äh, me ei jätka siin vanas vaimus. Äh, varasemal ajal üks eelarve teise järel öö, Nad olid üsna ühesugused ja ka menetlused kulgesid üsna ühesuguselt. Ehm, nõukogul on oma seisukoht, parlament suurendab kõike, nõukogu ütleb äh, lõpuks okei okay,, aga nii enam need asjad ei lähe. kriis on meid kõiki üles äratanud ja me peame nüüd vaatama Euroopa Liidu eelarvele hoopis teisest seisukohast volinikul on õigus, eelarve peab kasvama ja ta kasvabki, see ei ole vähenev eelarve, aga me peame rääkima hoopis kasvu mastaabist, mis tasemel kasv on aktsepteeritav kõikidele. me ei saa lihtsalt mm, nõuda rohkem ja rohkem juurde, meil on vaja hoopis defineerida oma prioriteedid, määratleda, mida on Euroopa Liidule vältimatult just praegu vaja aga see on see, mida liikmesriigid kogu aeg teevad, neil on igal aastal eelarved, neil on piiratud rahalised vahendid käsutada ja nemad peavad välja valima, kus on nende prioriteedid ja kuhu ilmtingimata tuleb raha suunata. ja nad peavad ka ära otsustama, kui palju kulutusi on vaja teha, et poliitikat käigus hoida. me tõesti ei tea, mis järgmisena juhtub, meil pole aimugi sellest, mis võib paari kuu pärast juhtuda ja ma olen mures parlamendi lähenemisviisi pärast paindlikkusinstrumendi mobiliseerimise koha pealt, kui midagi juhtub ja siis meil ei olegi enam raha järel reservis paindlikkusinstrumendis, ei ole hea see, kui e, igal aastal me hakkame jälle mitmeaastast finantsraamistikku revideerima. mitmeaastane finantsraamistik ei ole selleks meil on vaja maksimaalsed kulutused kehtestada ja kõik peavad sellest väga tõsiselt kinni pidama. assigneeringud tuleb jagada selgete kriteeriumide alusel ja ei saa igal aastal jälle läbirääkimisi selle üle alustada, sest see õõnestaks kogu mitmeaastase finantsraamistiku loogikat. nii et meil on vaja Euroopa Liidule eelarvet ka ettenägematuteks asja oludeks ning on vaja ka rahalised vahendid tagada Euroopa Liidu institutsioonidele. ja ei saa, et iga kord toimuvad väga pikad äh, keerulised läbirääkimised kahe institutsiooni vahel, mõlemad institutsioonid väidavad, et nad on rahvateenistuses, aga rahvas ei tea, mida nad tegelikult teevad. institutsioonidel on vaja muutuda usutavaks ja näidata, et nad saavad oma töö tehtud ka ettenähtud aja jooksul ja seda kõikide huvides ja ühte asja ei tohi veel unustada. praegu see kriis, mis meil on, mm, on põhjustanud ka need arutelud Euroopa Ülemkogus, aga põhjuseks on Euroopa Liidu liiga suur võlg, see tähendab seda, et varasemal ajal on eh, Euroopa Liidu liikmesriigid liiga palju raha kulutanud ja see räägib meile ühest asjast eh, ikka raha rohkem ja rohkem kulutada Äh, mõttetult ei ole hea. kui on probleem, siis ei tohi sinna raha juurde suunata, vaid tuleb mõelda selle peale, et kas, kui raha sinna juurde saata, kas see ikka lahendab probleemi ja selline olukord meil praegu käes on see on see probleem, on vaja maha istuda ja vaadata meie prioriteete. nõukogu ei pane kahtluse alla Euroopa Liidu prioriteete, nõukogu lihtsalt ütleb, et istugem maha ja arutagem seda, kuidas mõistlikult ära kasutada need piiratud vahendid, mis meie käsutuses on. ja veel üks asi lõpetuseks. tihtipeale me räägime sellest, et on vaja aidata konkreetseid liikmesriike, anda neile raha juurde ja edendada nende majandust. aga ärgem unustagem seda, et see raha, mida me neile anname, pärineb ka nende eelarvest. Nad peavad kõigepealt selle raha teenima, et siis meile siia Brüsselisse see saata ja me saaksime selle tagasi neile saata. selles on probleem. minu koduriigis näiteks iga miljard, mida, mis suunatakse Euroopa Liidu eelarvesse, tähendab seda, et seda raha ei saa enam kulutada meie riigis kaasfinantseerimiseks, mis tähendab seda, et on vaja leida tasakaal ja on vaja ära otsustada, millised Äh, rahalised vahendid jäävad alles liikmesriikide eelarvesse kaasfinantseerimiseks ja kui suured summad saadab Euroopa Liitu, et aidata hädas olejaid? suur tänu ning kaheks minutiks annan nüüd sõna proua Balzanile. suur tänu, president. tahaksin tänada kõiki kolleege ja ka volinik Levandovskit ning minister Dominiki on olnud väga huvitav arutelu ja minu meelest üks asi on väga tähtis, mis sellest arutelust tulenes, nimelt meie eelarve on kompaktne ja see öö, tuleneb sellest, mida me tegelikult ei olegi maininud. ega parlament ei ole siin lihtsalt selleks, et rohkemat paluda me palume ka valusaid kärpeid, vaadake neljandat rubriiki. neljas rubriik kannatab tõepoolest ja meie oleme oma kohustusi ikkagi täitnud. ja nüüd on seal üheksakümne miljoniline kärbe. see on ettepanek, mis on ette valmistatud väga suure, suurte ja valusate mm, tunnetega ja see ei ole mitte ainult parlamendi prioriteet, räägime ikka rohkem Euroopa Liidu prioriteetidest, ega siis kahe tuhande kahekümnendas aasta strateegia ei ole parlamendi prioriteet, see on terve Euroopa Liidu prioriteet. sellepärast me palumegi, et kahesaja neljakümne miljoni eest saaks käivitada äh, mm, paindlikkuse instrumendi, see on väga väike summa võrreldes kogu eelarvega ja tõepoolest, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve mõtted pandi paika juba enne kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi, kahe tuhande kuuendal aastal ning enne seda, kui Lissaboni leping jõustus. me räägime siin praegu paindlikkusinstrumenti kasutamisest kahesaja neljakümne miljoni ulatuses selleks, et hakata rahastama ühenduse prioriteete, mida me oleme ju me olemegi näinud selle instrumendi ette ju kriisiolukorras kasutamiseks. ma leian, et meie ühine eh, ettekujutus sellest asjast, millele ka eh, nõukogu siin viitas, eh, viib selleni, et lepitusprotsessi käigus me need prioriteedid ka selgelt sõnastame. ei ole mõtet prioriteetidest rääkida, kui ei olda valmis sellist väga olulist sammu võtma, et paberile pandud prioriteedid ka tegelikeks prioriteetideks saaksid kahe tuhande kahekümnes aasta pole eriti kaugel, me ei saa oodata uut finantsperspektiivi, et hakata rahastama seda. meie Euroopa kodanikud vaatavad meie poole, turud vaatavad meie poole, siis lootkem, et lepitusprotsessi käigus õnnestub meil leida selline ühtne äh, lähenemisviis, mida parlament praegu siin avaldas ja seda ka edasi kanda, suur tänu! suur tänu, kaheks minutiks saab sõna härra Fernandes. suur tänu, härra president. minagi tahaksin tänada volinikku ning nõukogu esindajat. eriline tänu aga kõigile variraportööridele, kes aitasid meil selle raporti kokku panna. ning tahaksin rõhutada veel seda, et see ettepanek sai võimalikuks ainult tänu parlamendi juhatuse abile, sellepärast et meil olid väga äh, viljakad, kuid väga rasked läbirääkimised ning tänu parlamendi juhatusele õnnestus meil saavutada kokkulepe seitsmekümne nelja miljoni euro kärpimise osas Euro Euroopa Parlamendi eelarvest. on paar asja, mida ma tahaksin mainida. esiteks, äh, tõlkekulude arvelt kokkuhoidmine see ei hakka mitte mingil juhul seadma ohtu mitmekeelsuse põhimõtet. mitmekeelsus on meie jaoks püha ja tõlge kulud, suulise ja kirjaliku tõlke kulud, eh, nende puhul tehakse teatud struktuurilisi kärpeid. seal on terve rida kärpeid, mis muuhulgas äh, nii, mis on seotud sellega, et nädal teisipäevast neljapäevani pikendatakse esmaspäevast reedeni ning muud asjad ja mitmekeelsus ei lähe kin-, kindlasti mitte löögi alla. viieprotsendiline kärbe on ette nähtud kõikide reisikulude osas. samuti soovime parlamendi juhatuselt ettepanekut kolmekümne esimeseks märtsiks me tegime viieteistkümne protsendise reservi transpordikulude jaoks ning üldkulude osas jääb see parlamendi juhatuse pädevusse. nõnda, et äh, lepitusprotsessi käi-, protsessi oodates me oleme pidanud nõu parlamendi juhatusega ning äh, saavutasime just selle, et need teatud kulutused siis äh, külmutatakse. tänu kõikide liikmete abile oleme saavutanud tõesti suuri suurt kokkuhoidu ilma seadmata ohtu oma eesmärkide täitmise ja institutsioonid on kõik kokku pannud üsna äh, raske eelarve, kuid see aitab meie eesmärke siiski täita. suur tänu, härra Fernandes, nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Böög. härra president. kõigepealt tahaksin avaldada lootust. nimelt tahaksin avaldada lootust selles osas, et meil õnnestub nüüd alustada dialoogi nõukogu ja parlamendi vahel, mille eesmärgiks on lahendada veel lahendamata küsimused kaheteist, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas ja teha seda novembrikuus, olles kuulanud ära eesistujariigi märkused. eelmisel nädalal oli meil Brüsselis konverents, millest võtsid osa kõigi kolme institutsiooni esindajad, tahtsime üksteist ära kuulata, tahtsime üksteisega kõnelda ning katsuda jõuda ühisele lähenemisviisile, kuid tulge, olgem ausad, auväärt minister Dominik, ma kardan, et see, mida teie praegu just ütlesite, kipub õõnestama seda positiivset vaimu, mis meil läinud nädalal õnnestus saavutada. meie oleme parlamendi valitud liikmed ning meil ei ole tarvis, et nõukogu meile teeb ettepanekuid käituda vastutustundlikult. minul ei ole küll vaja õpetust nõukogult saada selles osas. kui nõukogu ise mm, tuleb siin parlamendi pärusmaale vastavalt artiklile sada kakskümmend on ülemmäärad ette nähtud, neid ei saa ületada ja kui teie hakkate neist üle minema, siis te ei saa mind küll õpetada sellest, kuidas käituda vastutustundlikult ja seaduskuulekalt. paindlikkusinstrumendist tahan nüüd rääkida ja mitmeaastase finantsraamistiku taas läbivaatamist. tegemist on ju osaga institutsioonide vahelisest lepingust ning mina arvan, et me võime suhteliselt rahulikult suhtuda sellesse, kui suured on need kulukohustused ja maksekohustused. siin ei saa hakata nüüd äh, õunu ja apelsine võrdlema omavahel. Euroopa Parlamendi eelarve ei ole kuidagi puudujäägis. Euroopa Parlament, Euroopa eelarve ei ole puudujäägis. iga aasta on riikide eelarved kasvanud kuuskümmend kaks protsenti, samas kui meil on palju vähem kasvanud. ärgem rääkigem siin mingitest müütidest, ärgem pöörakem äh, Euroopa äh, eelarvet nüüd mingisuguseks jalgpallimänguks, kus loobitakse üksteise väravatesse. aitäh! suur tänu! kultuurikomisjoni raportöör härra Lokekaart soovis eh, selgitada midagi, palun, teil on sõna. vabandust, et pean jälle sõna võtma sedapuhku inglise keeles, sest ma saan nüüd aru, et see, mida ma paar minutit tagasi teile ütlesin, eh, kultuurikomisjoni seisukoha kohta on täiesti valesti tõlgitud. mõned teist kergitasid kulmu, kui nad kuulsid, et ma arvude üle kaeblen mida ma tegelikult taani keeles ütlesin, oli see, et ma olen väga rahul sellega, mida me oleme saavutanud. nii et palun see teadmiseks võtta ja on väga murettekitav selline kogemus, kus teist täiesti aru saadakse, kui te räägite emakeeles ja teid tõlgitakse. tänan. Eh, võtame arvesse teie kaebust ning võetakse kasutusele vastavad meetmed kuid te juba selgitasite olukorda ning see kantakse ka kindlasti protokolli. ning